nõukogu ettekanne kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta meil. selles arutelus ei ole vaba mikrofoni vooru ega ka sinise kaardi küsimusi, nii et sõna saavad ainult need kõnelejad, kes on kõnelejate nimekirjas. nii et äh, pikemalt viivitamata annan nõukogu nimel sõna härra Zanetile, palun signor presidente onorevoli deputati signor commissario lugupeetud juhataja lugupeetud volinik daamid ja härrad mul on suur au olla täna pärastlõunal siin ja esitleda teil nõukogu seisukohta kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldarveprojekti kohta tegemist on uue kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümne 20 kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikuga ja see peaks olema toimiv nii programmide alustamise ja nende rahastamise osas kui ka programmide lõpuleviimise osas nüüdseks suletud perioodi jooksul. nõukogu võttis oma positsiooni väljakujundamisel seda arvesse ja soovis tagada rahalist toetust majanduskasvule ja tööhõivele ning jätkata ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. loomulikult võttis nõukogu arvesse ka seda, et Euroopa algatusprogrammid peavad toimima eelarvedistsipliini ja jätkusuutlikkuse raames vastavalt nõuetele, mis on seotud liikmesriikidele nende endi eelarve osas. me leidsime, et on vaja kõik need nõuded ühendada ning Euroopa Liidul on vaja kõigepealt tagada kahe tuhande viieteistkümnendaks eelarveaastaks piisavad eelarvevahendid vastavalt võetud kohustustele ning astuda kiireid samme ka teistes sektoris, nii et meil saab olla kindel finantshaldus, tööhõive suurendamise projektid, eriti just noorte jaoks, need kinnitavad meie teadlikkust nendest ideedest, eriti vastavalt Euroopa Ülemkogu järeldustele ning järeldused ka teistes valdkondades nagu kommunikatsioon, teadusuuringud ja ränne ka nendes valdkondades on suurt tähelepanu pööratud eraldistele ja oma seisukohta vastu võttes leidis nõukogu, et vastavalt komisjoni ettepanekule, mis puudutas teatud rubriikides kokkuhoidu, siis see leiti olevat vajalik, meil peab olema ka piisav varu teatud maksete puhul, kui tekivad finantsaasta jooksul ettenägematud olukorrad, nii et kärped põhinevad põhjalikul analüüsil vastavalt tegelikele kuluvajadustele ning võttes arvesse ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kulutusi seega on valitud kärped niimoodi, et nad ei mõjutaks negatiivselt uute programmide e, e, käivitumist ega ka praegu olemasolevate programmide lõpuleviimist. lisaks sellele plaanib nõukogu ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti, kus äh, pärast äh, kõiki kärpeid on siiski nii maksete äh, kui ka kohustuste osas kasv ette nähtud. eesistuja teeb tööd koos komisjoni ja parlamendiga, et jõuda kokkuleppele kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas, loodetavasti toimub see koostöövaimus oleme ju alati püüdnud leida kolme institutsiooni vahel kokkulepet eelarve osas, vaadakem nüüd siis nõukogu ettepanekut detailsemalt, sada nelikümmend viis eurot kulukohustusi ja sada nelikümmend kaks miljardit makseid võrreldes komisjoniga ähm, siin on olnud äh, langus võrreldes äh, komisjoni ettepanekuga viis koma kakskümmend kaks äh, kohustuste ja kaks koma üks miljardit maksete osas, samuti oleme arvesse võtnud paranduseelarvet, mis on nüüdseks juba heaks kiidud, kaks koma üks miljardit, siin on kasv maksete osas ja see tähendab neljakümne kuue protsendilist kasvu, et ma-, kasvu maksete osas ja ma usun, et väga oluline on rõhutada, et nõukogu seisukoht ei näe ette mingisugust Euroopa Liidu eelarve ümberkujundamist võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga, kuid võrreldes ka sellega, mis jäi olemasolevast eelarvest üle ning komisjoni välja pakutud paranduseelarvet arvesse võttes. selle kallal komisjon teeb alles tööd ja nagu ma ütlesin, see seisukoht on tasakaalus nõuetega äh, vajaliku toetuse järele tööhõivele ning äh, eelarvedistsipliini ja jätkusuutlikkuse järele, võttes eriti arvesse seda deklaratsiooni, mis on eelarvele lisatud ja kus komisjoni kutsutakse üles paranduseelarvet esitama. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maksed ei ole piisavad eh, finantsnõuete täitmiseks, mis on seotud nende rubriikidega, mida on kõige rohkem mõjutanud tasustamata kulukohustused ma ei hakka siin rubriike lahkama, kuid kui te tahate selgitusi, siis saan ma seda teha, kuid ma arvan, et iga rubriik vastavalt nõukogu põhimõttele, mis näeb ette eelarve kasvu, siis ma arvan, et siin iga rubriik endiselt kehtib nii et äh, tahaksin lõpuks kokku võtta kolm põhimõtet, mille järgi nõukogu joondus kahe tuhande viieteistkümne, viieteistkümnenda aasta eelarve läbivaatamise juures kõigepealt vajadus tagada piisav rahastus nendele projektidele ja poliitikavaldkondadele, mis on Euroopa kodanikele kõige olulisemad, eriti eh, tööpuuduse vastane võitlus, noorte eh, tööpuuduse vastane võitlus, teadusuuringud, VKE-d, sellised kriisid nagu Ukraina kriis ning rändevoogude haldamine ja humanitaarabi ning teiseks vajadus olla teadlik vajadustest avaliku rahastuse järele ja liikmesriikide poolt tehtavad jõupingutused, me peame halduskulusid hoidma kontrolli all, sest me usaldame Euroopa haldusaparaati ja me usume, et see võib muutuda tõhusamaks ja lõpuks vajadus võtta vastu arukas ja mõistlik eelarve piisavate varudega vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule, mis suudaks äh, reageerida ka ettearvamatu olude puhul. seega tegemist äh, on tasakaalustatud ettepanekuga, mis võtab arvesse tagada, et äh, meil on eelarves piisavalt ressursse, et seista silmitsi erinevate Euroopa Liidus olevate probleemidega ning vajadus konsolideerida avalikku rahastust, mis peale liikmesriikide kehtib ka Euroopa Liidu eelarve puhul ning ma rõhutan veel kord, et Itaalia eesistuja teeb koostööd Euroopa Parlamendi ja komisjoniga selleks, et pakkuda välja lahendusi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, mis võtaksid arvesse erinevaid prioriteete ja vajadusi, mida erinevad institutsioonid on väljendanud ning lõpuks tahaksin tänada teid tähelepanu eest ja loodan, et meil on siin konstruktiivne arutelu ja olen valmis vastama teie küsimustele või on valmis andma ka selgitusi. aitäh, härra Zanetti, nüüd annan sõna komisjonile. härra Dominik, palun. Uh, aitäh, austatud asepresident, ähm, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud ministrid, palju tänu, et olete andnud mulle võimaluse täna teie ees sõna võtta enne kui ma alustan, tahaksin reageerida eesistuja märkustele, mis puudutas äh, nii praegust kui tulevast eelarvet tahaksin tuua välja kaks arvnäitajat, mis annavad laiema pildi olukorrast. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, kui eh, see võetakse lõplikult vastu koos eh, muudatusettepanekutega, on ikkagi nelja miljardi võrra eh, väiksem, kui maksete ülempiir mis kinnitati heaks aastaks kaks tuhat kolmteist. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, kui see võetakse vastu sellisel kujul, nagu komisjon selle on välja pakkunud, on ikkagi kahe miljardi euro võrra väiksem kui kahe tuhande kolmanda, kolmeteistkümnenda aasta eelarve. ehk me oleme veel väga kaugel sellest, et jõuda selliste kulutusteni, millega me harjunud oleme ja nii nagu mainiti, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Liidu eelarve tõuseb, samas kui võrrelda arvnäitajad, siis nominaalselt äh, on tegelikult ikkagi tegemist kahanemisega. kõike seda arvestades äh, tuleb öelda, et tänasel päeval ähm, komisjon kinnitab üle oma seisukoha, äh, me oleme pettunud selles osas, kuidas on nõukogu suhtunud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projekti nõukogu on võtnud äh, sellise seisukoha, nagu kõik on nii nagu endine, kuigi see nii ei ole. me oleme andnud omapoolsed hinnangud korduvalt varem. Ehm, praegu väga olulisel hetkel eelarvemenetluses tahaksin keskenduda põhielementidele. komisjoni ettepanek eelarve osas aastaks kaks tuhat viisteist äh, pandi kokku äh, suuri väljakutseid ehm, esile ehm, tekitavas olukorras eh, selleks, et eh, taastada majanduskasvu, tööhõivet ning kahe tuhande eh, viieteistkümne, neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta projektid ellu rakendada. meile on antud selline ülesanne muuhulgas ka ülemkogu poolt, kes juunis kaks tuhat neliteist need eesmärgid kinnitas. kõige suuremaks raskuspunktiks on just maksed me peame tagama piisavad vahendid selleks, et finantseerida prioriteetseid projekte milles me oleme kokku leppinud uue finantsraamistiku raames. teiseks, me peame leidma lahenduse ehm, maksmata arvete osas, mis on jäänud maksmata ehm, varasematel perioodidel, aastal kaks tuhat kolmteist ning eh, tuleb ehm, maksete saajatele maksed üle kanda mõistliku aja jooksul. selle saavutamiseks, selle eesmärgi saavutamiseks on komisjon pakkunud välja võimaluse maksimaalselt kasutada ära kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ressursid ning näha ette maksimaalse paindlikkuse praeguse finantsperspektiivi raames. võttes arvesse meie poliitilisi prioriteete, on komisjon eh, prioriteetseks pidanud eh, rubriigi eh, üks A majanduskasvu, tööhõivet eh, ja siin näinud ette eh, kasvu, mis on vajalik, arvestades seda, et viimastel aastatel on siin ette nähtud kärpeid. ning eh, samas poole miljardi võrra on nüüd ette nähtud kärped üle kahekümne, kahe koma ühe miljardi euro ulatuses üle. üle kuuskümmend protsenti kärbetest puudutavad just rubriiki üks A, seda rubriiki, kust tulevad ressursid, mis aitavad just panustada majanduskasvu ja tööhõivesse, eriti noorte tööhõivesse. rubriigis üks A on ette nähtud ühe koma viie miljardiline kärbe maksetes teadusuuringutes kümme protsenti, mis mõjutab programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend kuutesadat projekti, mis hõlmab umbes seitse tuhandet osalejat. Eh, millest umbes tuhat nelisada on VKE-d ja samamoodi meie välispoliitika, vaatamata kohustustele, mis Euroopa Liit on endale võtnud eh, just naaberriikides eh, toimuva kriisi tõttu, on märkimisväärselt kärbitud kolmsada kaheksakümmend viis miljonit eurot võrreldes komisjoni eelarveprojektiga siis. meil on vaja tagada maksed, mille komisjon on välja pakkunud nii aastatel kaks tuhat neliteist kui kaks tuhat viisteist ning meil on vaja ka paindlikkust, kui me tõesti soovime olukorda stabiliseerida. teatud eh, piirid tuleb paika panna ja siinkohal tuleb rõhutada seda, et see, mida komisjon soovis aastaks kaks tuhat viisteist, sellest piisab eh, võib-olla ainult sellisel juhul, kui me järgime seda, mis meil oli aastal kaks tuhat neliteist. Eh, aasta eelarve äh, rakendatakse ellu mitmeaastase finantsraamistiku prioriteete ja kokkuleppeid silmas pidades. prioriteedid on kokku lepitud ja nüüd tuleb vaadata, kuidas need prioriteedid ellu rakendada iga-aastaste eelarvete raames. Ehm, kogemused, mis meil on puudujääkidega aastal kaks tuhat neliteist äh, maksete assigneeringute puhul, on tõesti väga kahju äh, näha mm, nõukogu ettepanekut aastaks kaks tuhat viisteist selline lähenemine, et asjad liiguvad edasi nii nagu alati, ei ole õige. selline kaheetapiline lähenemine, kus meil on eh, madal maksetasineeritud tase eh, ja teadmisega, et aasta jooksul tuleb paranduseelarve välja võtta, ei ole usaldusväärne eelarvemenetlus. see tekitab likviidsusprobleeme meie aastaeelarvetes. kutsun teid üles, parlament nende muredega arvestama, kui te valmistate ette oma seisukoht kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas. me peame tegema koostööd selleks, et sellest nõiaringist üle saada ja piisavalt vahendeid ette nägema kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesse selleks, et ellu rakendada meie üldised prioriteedid ning täita oma kohustusi, mille me oleme võtnud juba varasematel aastatel, kulukohustused peavad olema eh, piisavad selleks, et täita endale võetud ülesanded ja maksmata tasud eh, välja maksta. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve peab andma oma panuse selleks, et stabiliseerida olukorda, mis meil on tekkinud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksetega ning eh, paranduseelarve number kolm, selle projekt aastaks kaks tuhat neliteist, kus palutakse kasutada maksete Äh, äh, ülempiiri raames äh, varusid ja neli, nelja miljardit eurot ka ettenägematute kulude varust on vajalik. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tulude pool võimaldab meil liikuda selles suunas, töötada selles suunas, täiendavad tulud trahvidest tähendab seda, et täiendavate maksete nõuded kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, toob kaasa olukorra, kus eh, täiendavaid kulusid ei tule liikmesriikidele, liikmesriikide eelarved on eh, samuti piiratud. Eh, samas me peame olukorra kontrolli alla saama. ning lõpetuseks tuleb leppida kokku selles, et kui me tõesti soovime olukorda stabiliseerida, siis tuleb kasutada ära kogu see paindlikkus, mis on ette nähtud uue finantsraamistiku raames selleks, et stabiliseerida olukord maksetega ootan kahe tuhande eh, kahekümne neljanda septembri institutsioonide vahelist eh, kokkusaamist selleks, et eh, leida jätkusuutlik lahendus. tahaksin tänada parlamenti algatuse eest selline kohtumine kokku kutsuda ja eriti eelarvekomisjoni esimeest härra Arduad, ja kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportööre prouasid Holmeierit ja äh, Kardia Zabal Rubialli. aitäh komisjoni esindajale ning nüüd saab sõna esimene kahest raportöörist, proua Holmeier, palun. Frau Präsidentin, äh, Herr Kommissar. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, tervitaksin siinkohal samuti nõukogu eesistujat alustuseks olgugi, et äh, mina parlamendi ja muude jagude eest vastutav tahaksin ütelda, et komisjoni eelarve osas see, mis nõukogu on siiani teinud, jätab mu päris äh, hämmingusse. me määrasime kindlaks finantsraamistiku kuueks aastaks, aga mul on jäänud mulje, et nõukogu on nüüd kõik juba unustanud. ometigi alles hiljuti me ju selle heaks kiitsime ja ma tõesti suhtun väga suure hämminguga sellesse, mis praegu nõukogu teeb, ma ei saa sellest üldse aru, te ütlete ise, et tahate edendada majanduskasvu ning arengut, aga samas te vähendate äh, VKE-dele mõeldud eelarvet ning samuti teaduseelarvet. Te väidate, et on vaja humanitaarabi toetada Süürias, aga eelarves olete te vähendanud selleks ette nähtud vahendeid. Te väidate, et tuleb jätkata ka välistegevust, seda erinevatel põhjustel, kuid samas vähendada jällegi ette nähtud summasid. sellest ei ole lihtsalt võimalik aru saada. samas me näeme ka, et on üha suurem äh, lõhe tekkimas äh, kulukohustuste assigneeringute ning maksete assigneeringute vahel, see lihtsalt ei lähe mitte kuhugi. mingil hetkel ometigi peaks ka nõukogu hakkama tegutsema oma sõnade järgi. vabandan väga, et ma nii äh, otsekoheselt sõna võtan, aga tõesti, ma ei saa mitte midagi enam aru. pidevalt räägitakse mulle sellest, et me peame edendama majanduskasvu, mida ma ka tegelikult näen, üha enam vähendatakse vahendeid. nüüd, mis puudutab parlamenti ja teisi osasid, siis äh, parlament peab tõepoolest vöö koomamale tõmbama, mingit äh, vahendite suuremast, suurendamist ette ei ole nähtud, me peame äärmiselt kokkuhoidlikud olema, me Te teate, et meil ometigi on uusi kulutusi seoses saadikute äh, staatusega. me oleme siiski suutnud kokku hoida, oleme suutnud ka uute äh, saadikute kulud äh, katta ning oleme üles näidanud väga mõistlikku suhtumist. mis puudutab välistalitust, siis teenistust, siis siin on mul paar märkust välisteenistusel on üks probleem, nimelt tegemist on teenistusega, mis alles äh, oma tööd korraldab, aga me ei anna talle selleks äh, piisavaid vahendeid. vahendid on samuti ära jagatud komisjoni äh, erinevate välisdelegatsioonide vahel ma loodan, et me siiski suudame natukene edasi siin liikuda ning et tulevikus me ei hakka avastama ka uusi arenguid Youtube'i vaadates. paar sõna ka veel õigust eh, Euroopa Kohtu eh, kohta. nõukogu juba mõnda aega räägib sellest, et Euroopa Kohut eh, tuleb tugevdada, aga ka siin ei ole midagi eriti positiivset näha. me näeme, et esimest korda kaevatakse selle üle, et menetlus on Euroopa Kohtus liiga pika pikalt veninud ja tegemist on esimese korraga, nii et meil on vaja ka Euroopa Kohtule andavad need vahendid, mida me oleme talle pikka aega juba lubanud, nii et ta saaks oma tööd korralikult teha. suur aitäh, proua Holmajärv ning nüüd proua Gardias Abal, palun. suur aitäh lugupeetud äh, härra Zanetti, härra Dominik. jah, tõepoolest parlamendil ning nõukogul on mõneti samad äh, prioriteedid. samas, mis aga šokeerib, on see, kuivõrd äh, suur on meie suhtumise vahe. Te rääkisite sellest pikalt ja ka me oleme pikalt rääkinud sellest, et üheks peamiseks prioriteediks Euroopa institutsioonidel peab olema kriisist väljasaamine, majanduse hoogustamine, majanduskasv ning võitlus mm, töötuse vastu, eriti noorte seas. tegemist on lühiajaliste meetmetega. seejärel võime me keskpikast ja pikast äh, perspektiivist rääkida ning Euroopa strateegiast kaks tuhat kakskümmend ja samuti Euroopa Liidu äh, majanduse konkurentsivõimest kogu maailmas. selleks aga tuleb investeerida ja me peame investeerima selleks, et me suudaksime toime tulla ülemaailmse konkurentsiga. see on ka põhjuseks, miks tuleb suurendada kulutusi haridusele, teadustegevusele ning äh, tuleb suurendada abivahendeid VKE-dele, me peame toetama taristuid ning energiasektori, need on suured väljakutsed, millega me peame Euroopa Liidus tulevikus toime tulema. kui aga rääkida detailidest, kui me vaatame, kuidas nõukogu soovib rahastada meie programmi ning kuidas parlament soovab äh, programmi rahastada, siis me näeme, et siin on väga suur lõhe eelnõud lugedes me näeme, et me taha, et parlament tahab programme toetada, tahab vähendada teadus- ja arendustegevust saja üheksakümne viie miljoni võrra, sada kakskümmend miljonit äh, tahetakse vähendada Euroopa ühendamise osas ning ka suuremahuliste sea-, transpordiprojektide osas tahetakse vähendada eelarvet. kui me vaatame, mis maksete osas toimub aga, siis me näeme, et olukord on palju hullem veel. probleemiks on see, et teie ei lahenda eelarvega tekkinud probleeme, vaid vastupidi, Äh, probleemid suurenevad. praegu kaks tuhat viisteist on meil kakskümmend viis miljonit maksmata äh, arveid, nüüd te tahate veel kahesaja kahekümne miljoni võrra vähendada eelarvet. ma usun, et komisjon ütles või isegi väga selgelt, et ei ole võimalik niimoodi vähendada eelarvet. tehnilistesse detailidesse laskuda ei tahaks, komisjon seda selgitas, aga ma tahaksin ütelda kahte asja. me ei saa väita, et maksete vähendamine kuidagi äh, meil aitaks kokku hoida, ei Ehm, tegemist on ju summadega, mis me oleme võlgu. me ei saa ehm, vähendada ehm, mitmeaastast finantsraamistiku eesmärk ning eh, tegemist on ju Euroopa tulevase majanduse alustaladega, me ei saa neid õõnestada. Te jätate mulje, et Euroopa eelarve kärpimine on see, mis aitab eh, teil liikmesriikides eelarved tasakaalu panna, aga see ei ole lahenduseks. ma arvan, et me lihtsalt ei äh, tunnista seda, et tegemist on Euroopa ühtse projektiga, me ei äh, mm, äh, käsitle seda projektile piisava tõsisusega. ma paluksin, et nõukogu vaataks selle eelarve läbi ja kaaluks kõiki võimalikke kompromisse nõukogus ja ainult niimoodi on võimalik, et parlament töötab teiega partnerina ja toetab teiega ja jätkab teiega koostööd. suur aitäh ja nüüd äh, härra Artui, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud minister, lugupeetud volinik. kahekümne viienda mai valimised äh, hindasid väga karmilt meie tegevust. me näeme, kuivõrd populaarseks on euroskepsis muutunud kriitika on kõva, töötus levib, noorte seas on see kriitilisel tasemel. OECD ja Valuutafond muretsevad selle pärast, et euroala on ebastabiilne. küsimus on selles, kas Euroopa Liidu eelarve suudab kuidagi olukorda äh, parandada ja usaldust taastada. selleks, sellele vastamiseks peame me kolm asja kõigepealt selgeks tegema. esmalt me peame ette valmistama mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise, mis kiideti heaks kaks tuhat kolmteist lõpus. sellega pannakse paika seitsmeks aastaks kulutuste ning vahendite läved. me peame hääletama tundub, et see raamistik ei ole äh, hääletajate toetust äh, saanud. Äh, praegu valmistatakse ette selle läbivaatmist. kas võib äh, eeldada, et juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves sellega arvestatakse, kas meil ei ole mitte praegu vaja sellist eelarve, mis suudaks toime tulla väga kõikuva finantsolukorraga? et kas ei ole mõistusevastane, et me praegu paneme paika väga paindumatu eelarve kaks tuhat viisteist eelarvega makstakse kinni eh, tehingud, eh, mis tehti kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. selline inertsus eh, lihtsalt ei, takistab reageerimast uutele olukordadele. kas me oleme valmis sellest näitama piisavalt spetsiifilist maksimaalset paindlikkust alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest? teiseks, tahaksin jällegi häirekella luua ja seda seoses lõhega, mis kulukohustuste äh, assigneeringute, maksete assigneeringute äh, vahel on tekkinud, me näeme, et maksmata arveid äh, on üha rohkem, viis miljardit kahe tuhande kümnenda aasta lõpus ning kakskümmend neli miljardit kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus. ometigi lepingutega keelatakse liigne võlakoormus võlad seavad raskustesse ettevõtjate tegemist on nõiaringiga, mis põhineb vastutustundetusel Euroopa eelarve äh, ulatub ühe protsendini Euroopa Liidu SKT-st ja see on ka põhjuseks, miks on vaja, et me peame seda väga mõistlikult ning korralikult ellu rakendama. ma tahaksin teada, kuidas kom-, nõukogu äh, plaanib tuleviku vigadest lahti saada ning äh, alustada puhtalt lehelt. ning äh, lisaks sellele, äh, kuidas plaanime me rahastada uusi proble-, uut eelarvet, kolmsada miljonit, millest rääkis nõukogu juulis, jah, aga nii ehk nii kõik tehingud on rahastatud praegu turu, turu poolt, see tähendab seda aga, et ka me peame ise riski kandma ning see risk peab väljenduma samuti eelarves. me kõik mõistame, et olukord on kiireloomuline, seega peab vaatama ka, kuidas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kajastab seda, et äh, meil on vaja olla tõsiseltvõetavad, seda ka nõukogus. ja lõpetuseks väljendan tugevat soovi, ma tahan, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ei oleks jätkuks varasematele eelarvetele ja et me vähendame jällegi makse, et ei, Euroopa on kriisis, Euroopa on ohus, meid valiti selleks, et Euroopale uut hoogu anda ning äh, usaldust äh, taastada eurooplaste seas. aitäh, nõukogu on nüüd ära kuulanud äh, komisjoni ja kolleegide kommentaarid ja märkused, nüüd annan uuesti sõna nõukogule. Grazie, president. Beh, per quanto riguarda suur tänu. mis puudutab mitteraamast, aastast finantsraamistikku, siis me teame, et meil on võimalus vahehindamiseks ja vastavalt siis äh, olukorra makromajandusele. loomulikult ei ole see parim võimalus neid küsimusi lahendada praegu paraku peame arutama eelarve üle, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle ja selle üle, mida hõlmab mitmeaastane finantsraamistik ning ma arvan, et ma võin nüüd öelda, et meil ei ole vaja kahelda prioriteetides, kuid eelarvevalikute elluviimises eelistame meie järk-järgulist lähenemist, see tähendab lähenemist, mis tugineb kahele põhielemendile kõigepealt, nagu ma juba püüdsin välja tuua, on nõukogu seisukoht, mis lubab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvel olla suurem kui praegune kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ja kindlasti mitte väiksem kui see eelarve, mis tugineb viimase paranduse eelarve arvudele kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta, mille komisjon on välja pakkunud ja me teame, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suhtes o, äh, ei ole nõukogu oma seisukohta veel vastu võtnud, kuid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta puhul on nõukogu seisukoht lähtepunktiks, mis äh, on eelnevaga võrreldes eh, küllalt lõplik ja siin on ka nõukogu deklaratsioon, mis kutsub komisjoni üles kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ette nägema samuti paranduseelarveid, kui see peaks osutuma vajalikuks maksete puhul. konkurentsivõime, majanduskasv ja tööhõive rubriik üks A, ma tahaksin siin äh, teile teatud arve meelde tuletada, sellepärast et äh, nõukogu seisukoht nägi ette seitsmeteistkümne miljardilisi assigneeringuid, mis on väiksem võrreldes ähm, väiksem kui komisjoni ettepaneku kolmesaja kaheksakümne miljoni võrra ja maksed on neliteist koma üks miljardit, mis on väiksem võrreldes komisjoni ettepanekuga ühe koma kolme miljardi võrra ja sellest hoolimata on see kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga võrreldes suurem kui ka, suurem kahe koma kaheksa miljardi võrra ja sellegipoolest on oluline rõhutada, et ükski kärbe ei ole ette nähtud selles rubriigis äh, VKE-dele, investeeringutele, teadusuuringutesse, koosmeele ega ka haridusele ja ega Erasmus plussile äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu osa nõukogu kärbetest rääkides on see tegelikult sellest hoolimata kasv nendele projektidele näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend saab kolmekümne protsendi võrra suuremat rahastamist ja loomulikult on Euroopa Euroopa Liidu eelarve väga oluline tööhõive suurendamiseks, eriti just praegust majandusolukorda arvestades oleme väljumas väga pikast majanduskriisist. nõukogu soovib tagada sobivat äh, rahastust äh, noortele, teadusuuringutele ja VKE-dele, kuid nagu me soovisime meelde tuletada, nõukogu ei saa tugineda ainult eelnevatele ehm, kasutamise määradele ja ma soovin teid muidugi tänada selle väga huvitava arutelu eest, see oli väga konstruktiivne arutelu ja ma loodan, et me suudame oma seisukohad ühendada, see on vajalik selleks, et jõuda eelarve osas kokkuleppele kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ma arvan, et tänane arutelu on heaks lähtepunktiks. Itaalia eesistuja teeb kõik endast sõltuva selleks, et jõuda kokkuleppeni ja selleks, et vastata Euroopa kodanike ootustele me teame, et Euroopa Liidul on vaja eelarvet, mis vastab kodanike ootustele, ma olen kindel, et selles punktis saame koostöös parlamendi ja komisjoniga astuva, astuda vajalikke samme. aitäh, härra Zanetti, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve esitlemise eest. järgmine punkt on struktuurne maksete puudujääk programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarves ja eelarve ja selles küsimuses annan uuesti sõna härra Zanetile, palun